saadetakse protokoll dokumentides mainitud isikutele. nüüd kuulutan osaistungi lõppenuks, aitäh kõigile, kes siia tulid, aitäh ka volinikule ja juhataja tänab lahkelt ka tõlke. head ööd teile ja head isu õhtusöögiks. meil on küll Poolas selline ähm, vanasõna, mis soovitab õhtusöögi vaenlasele anna, aga sellegipoolest anda, kuid sellegipoolest eh,